kuue ja NF nimelt palusid nimetada Anna Miranda Passi õigusasjade komisjoni liigel härra Mastalka asemel ning eh, Ameerika delegats-, USA delegatsiooni liikmeks. NF eh, palus Jacques Colombier nimetada põllumajanduskomisjoni liikmeks eh, ning samuti ka Euroopa Liidu Türgi delegatsiooni liikmeks. kas selle kohta on arvamusi? siis on need ettepanek